julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus vastastikuse kaitse klausli kohta Euroopa Liidu lepingu artikli nelikümmend kaks lõige seitsme põhjal ja sõna saabki nüüd proua Mogherini. suur tänu, härra juhataja tegemist ei ole tavaliste aegadega Euroopa jaoks, see on täiesti selge, meie ees on seninägematud probleemid, meie kodanikud küsivad endalt, et mis on Euroopa Liidu mõte kahekümne kaheksa liikmesriigiga Euroopa Liit on mõne jaoks liiga keeruline, liiga pluralistlik, et langetada otsuseid praegustel rasketel aegadel. meie vastus pärast äh, rünnakuid Pariisis äh, huvitas väga palju vaatlejaid. oli neid, kes ütlesid, et Euroopa oleks lõhestunud. Äh, mina osalesin kõikidel ülemkogu äh, kohtumistel pärast kolmeteistkümnendat novembrit kaks tuhat viisteist ja ma tahan teile kinnitada, et meie vastus, Euroopa Liidu vastusreaktsioon oli tõelise liidu reaktsioon esimesest hetkest peale, nagu te teate, Pariisi terrorirünnakute järgi äh, taotles äh, Pariis äh, seda, et et äh, liikmesriigid teda aitaksid vastavalt artikli nelikümmend kaks lõikele seitse. seitsmeteistkümnendal novembril olid koos kaitseministrid ja liikmesriigid saatsid välja väga selge ühtsuse ja solidaarsuse sõnumi Prantsusmaa suunas. lisaks poliitilisele sõnumile äh, on artiklis nelikümmend kaks lõike seitse sees ka konkreetsed kohustused liikmesriikide jaoks liikmesriigid tõesti omavad kohustust, sõna on inglisekeelses versioonis kasutatud shall ehk äh, liikmesriigid annavad abi rünnaku ohvriks sattunud liikmesriikidele kõikide oma võimaluste raames. seda sõnastust kasutatakse üldiselt äh, sõjaväeliste vahendite kasutamiseks aga selge on see, et artikkel nelikümmend kaks lõige seitse puudutab abi ka läbi teiste instrumentide või läbi või läbi tõest, teiste toetusmeetmete selles artiklis on äh, selged kohustused kirjas ja kõik liikmesriigid ise peavad siis otsustama, millist abi ja toetust antakse lõpuks. raamistik aga on Euroopa raamistik ja põhimõte on äh, siin väga selge, ühinenud mitmekesisuses. Prantsusmaa taotles abi Euroopa Liidult ja Euroopa Liit reageeris ühtse rindena Prantsusmaa kaitseminister esitas kaks konkreetset äh, palvet ministritele. kõigepealt, äh, et toetataks operatsioone, mille Pariis, Süürias, äh, Prantsusmaa Pariisis ja Iraagis Daeshi vastu käivitab ja teiseks, et toetatakse neid Äh, et äh, eemaldatakse need puudujäägid, mis rahvusvahelistel operatsioonidel võivad tekkida Daeshi vastases võitluses. Prantsusmaa on pöördunud ka liikmesriikide poole kahepoolselt väga konkreetsete palvetega pärast ülemkogu kohtumist, kaitseministrite kohtumist ja on kaasatud ka Euroopa Liidu kriisihalduse struktuurid ja mind on pidevalt teavitatud ei ole konkreetseid menetlusi ette nähtud, nagu te teate, artikkel nelikümmend kaks lõike seitse rakendamiseks. nagu te teate, seda artiklit pole seni Euroopa ajaloos äh, ka kasutatud ja seega tuleb rakendusmeetmed kohandada konkreetsete oludega ja kuigi artikkel nelikümmend kaks ei viita konkreetselt Euroopa Liidu struktuuride rollile, on selle instrumendid siiski võimalikud ohtude maandamisel, liikmesriikide vastu suunatud ohtude maandamisel. ma kordan, et siin ei ole konkreetselt viidatud sõnastuses sellele, aga meie Nõukogu Prantsusmaa palvel olime nõus sellega, et Euroopa Liidu struktuurid on kaasatud kogu rakendusfaasis nõukogu kohtumisel ma äh, algusest peale olen lubanud Euroopa Liidu toetust igasuguste palvete koordineerimisel, millel võiks olla mõju Euroopa Liidu äh, välis- ja julgeolekupoliitika või kaitse äh, poliitika meetmetele. Prantsusmaa jagas ka informatsiooni rakendusfaasi kohta nii poliitilise ja julgeolekukomisjoni ees kui ka sõjalise komisjoni ees ja ma lisaksin, et Prantsusmaa tegutsemine Daeshi vastu ei ole otseselt Euroopa Liidu missioone ja operatsioone mõjutanud, äh, siis neid, kus Prantsusmaa on kaasatud. artikkel nelikümmend kaks lõige seitse on paindlik ja lubab äh, seega riikidel äh, ka nendel riikidel, kes saavad kasu ka teistest rahvusvahelise kaitse meetmetest seda rakendada. artikkel viitab konkreetselt sellele, ma tsiteerin, kohustused ja koostöö selles valdkonnas peavad vastama kohustustele eh, NATO raames nende liikmesriikide jaoks, kes kuuluvad NATO-sse. mehhanismid eh, poliitilise solidaarsuse käivi-, eh, tõlgendamiseks konkreetseks sõjaliseks tegevuseks on väga selgelt selged ja täna on täiesti selge kõigi jaoks see, et mitte ükski liikmesriik üksinda ei suuda meie ohtudele vastu seista ja et meie ühtsus ka selles valdkonnas on meie peamine tugevus meie kaitsevahendite mitmekesisus, meie välispoliitika unikaalsus ei ole kindlasti meile ohuks, vaid on just nimelt tugevuseks. ei ole maailmas ühtegi teist jõudu, kes suudaks äh, mobiliseerida nii paljusid välispoliitika ja kaitsepoliitika äh, vahendeid. ühinenud mitmekesisuses, äh, see on meie tugevus me võime seda kasutada, aga ei peaks tagasi põrkuma kõik, kõikide aluslepingu sätete kasutamisest, kui see teenib äh, liikmesriikide või meie kollektiivseid huve. me üsna tihti äh, kaevame lõhede üle, aga ma tahaksin siinkohal öelda, et äh, teinekord tuleb tunda ka uhkust meie tugevuste ja, tugevuse ja ühtsuse eest. suur tänu! suur tänu, proua Mogherini! ja nüüd läheme siis arutelu juurde ja kaheks minutiks saab sõna kõigepealt eh, Mihhail Kaaler. suur tänu, härra juhataja, Prantsusmaa oli siis eh, esimene riik, kes pärast eh, neid rünnakuid Pariisis Äh, käivitas artikli nelikümmend kaks lõige seitse. rahvapartei fraktsioon äh, toetab seda, et on pöördutud kõikide liikmesriikide poole. aga me oleme teadlikud ka sellest, et see artikkel on äh, ka tegelikult poliitiline ja ennekõike poliitiline ja riik kes esimene seda kasutas, see on väga sümboolne. Prantsusmaa pidi ise defineerima, mis neil on äh, täpselt vaja, pidi käima liikmesriigi juurest liikmesriigi juure, juurde ja, ja öö, äh, täpselt neile ütlema, mida nad vajavad. meie juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal proua Mogherini ütlesime teie eelkäijale, et äh, juhul, kui seda artiklit käivitatakse, peaks olema ki-, kor-, paigas korralik menetluskord ja kuidas tuleks reageerida ja kes vastutab mille eest seni kahjuks äh, ei ole seda raamistikku olemas ja seda te ka ütlesite. jällegi kord äh, oleme me olukorras, kus sise- ja välisjulgeoleku piirid haihtuvad ja sellepärast olekski nii oluline, et me tõesti kasutaksime kõiki vahendeid, äh, et ähm, ühiselt tegutseda sisejulgeoleku seisukohast on ju täiesti selge, et politsei, piirivalve, äh, luureorganisatsioonid jagaksid omavahel informatsiooni ja teineteist teavitaksid ja et ei oodataks lihtsalt, et midagi juhtub ja siis hakataks tegema koostööd. ja välisjulgeoleku osas ma olen jätkuvalt veendunud, et need liikmesriigid, kes teevad, tahavad teha tihedamalt koostööd äh, kes äh, tahavad rohkem ühiselt ette võtta, et ka nemad äh, siis vastutaksid selle eest, et äh, ähm, läbi pidev, läbi alaliste struktuuride oleks võimalik ka ühisoperatsioone paremini ellu viia, suur tänu. suur tänu, härra Kaaler. ma unustasin enne öelda et äh, me oleme jäänud nii ajakavast maha, et sellel arutelul ei saa ma kahjuks lubada ühtegi sinist kaarti. ja nüüd siis kaks ja pool minutit härra Pašku järgmisena um,. Uh, report... ma, mul jääb üle vaid kahetseda seda, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal valmistatud või välja töötatud raport oli siis neli aastat liiga vara valmis tehtud, arvestades seda, mida teie ütlesite, et tegelikult vastust me ei saanud, siin on härra Van Orden, kes teab väga hästi, mis selle raportiga sai. nüüd paraku, nagu ma ütlesin, siis meie kutset eirati ja nüüd pärast seda, kui selle asemel, et kasutada artiklit kaks, kaks, kaks, kus ähm, selgelt räägitakse terrorismist, on nüüd Prantsusmaa pigemini viidanud artikli nelikümmend kaks punkt seitse, siis loome me pretsedendi kõikideks tulevasteks sarnasteks olukordadeks. nii et kas siis on nüüd kuidagi mingi lisaväärtus sellel, et me siin seilame täiesti tundmatutesse vetes? nii et käesolev olukord näitab veel kord seda, et Euroopa Liit äh, kipub eralduma ülejäänud maailmast ja irdub reaalsusest. artikkel nelikümmend kaks seitse on artikkel, mida me tegelikult kunagi päriselt ellu rakendama ei hakka ja nüüd siis tegelikult läheb see kõik hoopis kallimaks maksma, konfliktide lahendamine samuti. me näeme, kuidas võimuvõitlus käib rahvusvahelisel areenil ning Euroopa Liit ei saa kuidagi tugineda oma moraalsele Ehm, ülemvõimule, mitte kasutades sõjalisi vahendeid, nii et kõigepealt me kindlasti ei saa siin lähtuda vaid pehmest võimust ning kui Euroopa Liit eirab endiselt seda, mis meie ümber toimub, siis ma kardan, et Euroopa Liidul läheb täpselt samamoodi nagu kolmekümnendatel aastatel ühinenud ehm, Rahvaste Liigal suur tänu ja nüüd poolteist minutit, härra Van Orden. suur aitäh, me hetkel tegelikult peaksime rääkima sellest, et me võitleme päriselt terrorismi vastu ja abistame Prantsusmaad ning teisi meie lähedasi liitlasi hilist, hiljutiste terroristirünnakute valguses ja mitte rääkima siin ehm, mingisugustest Euroopa Liidu föderalistlikest sõjalistest ehm, eesmärkidest, nüüd meil on vaja püsivat struktuuri selleks, et teha julgeolekualast koostööd meil on vaja kollektiivkaitset ning liikuda Euroopa Liidu, nii-öelda Kaitseliidu suunas, mis on eraldi ÜRO-st. nüüd see on küll täielik mõttetus ja kõik mõistavad seda vägagi hästi. me oleme väga kaua rääkinud sellest, kui ohtlik on see, et Euroopa Liit topib oma nime, nina kaitseküsimustesse, mis rikub riikide suveräänsust ning ka NATO tegutsemist, nii et lõppkokkuvõttes ei rahusta kuidagi meie liitlasi. Lissaboni lepingus oli lihtsalt kaitseklausel, mis justkui väliselt imiteerib NATO artiklit viis, tegelikult ei ole Euroopa Liidul aga mitte mingisugust võimet kollektiivset kaitset pakkuda. tegelikult on ju suur osa Euroopa Liidu liikmesriikidest nii ehk naa NATO liikmed, nii et ei ole mingisugust vabandust selleks, et siin on see artikkel nelikümmend kaks punkt seitse Euroopa Liidu lepingus ja veelgi vähem põhjuseid selleks, et äh, seda siin otseselt kasutada, kui me nüüd just ei soovi seda, et NATO täiesti kõrvale jäetaks. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Paet, kaks minutit. Akti suur aitäh, vastastikuse kaitse klausli aktiveerimine Prantsuse, Prantsusmaa poolt on andnud meile nii võimaluse, kuid ka kohustuse rääkida selle vajalikkusest. vastastikuse kaitse klausel on meile suureks võimaluseks tagada Euroopa Liidu poolne kaitse, mis võimaldaks hakkama saada äh, julgeolekuohtudega. siiamaani on seda tõlgendatud kui kahepoolset kohustust äh, riikidel üksteist aidata, kui kellelgi seda abi vaja on. nüüd aga meil peab olema korralik äh, rakenduskava, mis võimaldaks kõigil mõista oma kohustusi, kui kasutatakse seda artiklit kui riigil on vaja abi, siis peab ta seda saama kiiresti kõikidelt liikmesriikidelt, see on kiiresti tegutsemise küsimus, kuid loomulikult see kuidagi ei asenda artiklit viis, mis räägib koordineeritud rünnakust ühe liikmesriigi vastu. nüüd on tekkinud uus olukord terrorist, terroristlike rünnakute valguses ning siis nüüd tuleb pöörata tähelepanu paljudele teemadele, mis varem on jäänud tähelepanatu, panuta. Schengeni äh, süsteem on kannatada saanud, riigid sulgevad oma piire ja rikutud on vaba liikumise põhimõtet, millel tuginedes on Euroopa Liit üles ehitatud. Euroopa Liidu sisejulgeolekut tuleb äh, parandada, tuleb äh, paremini jagada luureandmeid selleks, et võidelda terrorismi vastu peavad täielikult toimima nutikad võrgud ning kindlasti peaks kaaluma ka võimalust luua Euroopa Liidu luureagentuur või siis pakkuda rohkem pädevust Frontexile selleks, et tugevdada nutikate võrgude toimimist liikmesriikide vahel. meie eesmärgiks peab olema muuhulgas ka laskemoona ja relvamüügi kontroll Euroopa Liidus ja seda ka läbi erinevate ekspordireeglite, tänan. suur tänu, kolleeg Paet, järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Kausu-Permui. suur aitäh, härra president, lugupeetud kõrge esindaja, meie oleme selle vastu, et on võetud kasutusele vastastikuse kaitse klausel selle asemel, et siin midagi lahendada, tegelikult äh, valatakse siin õli tulle ja äh, lõppkokkuvõttes Euroopa Liit liitub sõjalise liiduga. me ei ole nõus sellega, kuidas Prantsusmaa seda, äh, seda artiklit tõlgendab, terroristlik rünnak ei ole kuidagi sõja alustamine ja seega siin rikutakse ka rahvusvahelist õigust, see tähendab, et me tuleme tagasi terrorismivastase sõja loogika juurde, kus me näeme, kuidas vähendata, kuidas suurendatakse politseijõudude tegevust ja tehakse kõike muud ebasoovitavat, me ei tohi lubada seda, et me hakkame siin kärbseid kahuriga maha laskma. me näeme, et terrorismivastane sõda on olnud läbikukkumine, on hävitatud ilmalikke riike, tuhanded inimesed on hukka saanud, on väga palju äh, põgenikke ning see kõik lõi ka selle monstrumi, milleks on ju islamiriik. ja nüüd tegemist on valitsustevahelise kahepoolse äh, lepinguga ning lõppkokkuvõttes ei soodusta see ka kuidagi parlamentaarset protsessi. kui me vaatame seda, mis toimub mis, kuidas me näeme seda rahvusvahelise õiguse vaatenurgast või mis on kirjas ÜRO hartas, siis me lõppkokkuvõttes tekitame lisaks ähm, asümmeetrilisust äh, maailmas ning soodustame vaesuse levikut, tänan. suur tänu. Äh, kolleeg järgmisena saab sõna kolleeg Valero. suur aitäh. kõigepealt äh, sooviksin Äh, hetkeks äh, mõelda nende ohvrite ja perekondade peale, keda Pariisi rünnakud mõjutasid, loomulikult me peame äh, võitlema terrorismiga, kõige olulisem on seda ennetada ja meil on vaja leida õige la-, va vahend selle jaoks. täna me räägime resolutsioonist, millel on häid ja halbu osasid. see on reageering president Hollandi otsusele võtta kasutusele vastastikuse kaitse klausel, ta ütles, et Pariisis oli tegemist sõjategevusega ja nüüd on ta kuulutanud sõja terrorismile, nii nagu George W Bush tegi pärast äh, üheteistkümnenda septembri rünnakuid. see sõda jätkus aastaid ja tegelikult tekitas veel rohkem terrorismi ja vastuseisu. Pariisis olid rünnakute ohvrid Euroopa kodanikud, selge, see tegemist oli selge kuriteoga, aga see ei olnud rünnak teiselt riigilt, Daesh ei ole riik ja seetõttu peaks kasutama politseikanaleid selleks, et äh, selle küsimusega tegeleda. sellega sõjaliselt tegelemine oleks väga ohtlik pretsedent, sest sellisel juhul oleksid kõik liikmesriigid kaasatud sellesse nii-öelda sõjasse. me peaksime hoopiski kasutama artiklit kaks, kaks, kaks, sest et äh, see on ju asja sisu, terrorismirünnak ja hea meelega oleme valmis arutama, kuidas peaks Euroopa Liit oma kaitsepoliitikat välja arendama, aga me ei taha, et seda aetaks segamini et ja et see äh, siseterrorismi rünnak äh, seda mõjutaks ja seetõttu me otsustasime mitte seda ühisresolutsiooni toetada, vaid jääda selle juurde, mille me ise kokku panime ja mis paremini väljendab meie rohelisi väärtusi. aitäh! suur tänu, kolleeg Valero ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Huukem. aitäh, härra president Ühendkuningriigis meile alati räägitakse, et meil ei tule Euroopa Liidu armeed aga Pariisi rünnakute eh, tagajärg eh, võttis ära viimasedki kõhklused selles osas, kuhu me liigume, isegi Tony Blair nõuab, et nüüd eh, lõpetatakse ära riiklik iseseisvus, andes kontroll olin sõjajõudude üle, mida tema kõige rohkem kasutas just Brüsselile. mina isiklikult arvan, et kui Tony Blair midagi ütleb, eriti just sõjaväe kohta, siis kõige parem nõu on teha vastupidist. vastu, vastupidiselt härra Blairile andsin mina vande kuningannale, kui ma olin sõdur ja ma ei ole, ma ei näe küll, et keegi oleks valmis sedasama härra Junckerile tegema. meil on juba olemas alused vastastikused kaitseklausliga aga mis peaks juhtuma, kui tekib veel üks konflikt, kus Euroopa lõhestub, kui näiteks äh, Argentiina äh, toetudes Jeremy Corbyni toetusele otsustab jällegi Falklandi rünnata, kas siis Prantsusmaa lõpetaks neile relvade müümise ja liituks Ühendkuningriigiga saarte kaitsel? kõige olulisem roll, mida iga valitsus mängida saab, on oma valitsust, oma riiki kaitsta seetõttu Lissaboni lepingu toetusel tegid Ühendkuningriigi parlamendiliikmed Briti rahvale suure teene suur tänu, järgmisena üks minut, härra Obermeier, suur tänu, härra juhataja. austerlasena ma olen äh, uhke selle üle, et Austria on äh, neutraalne ja äh, nii nagu paljudel minu kaaskondlastel ei, ei saa ka mina sellest aru, kui õõnestatakse meie sõjalist neutraalsust meil äh, meid ei, ei ole sunnitud NATO-sse liikuma Euroopa Liiduga liitumisel, vaid strateegilisse partnerlusse. ja seega ei ole ka üllatav see, et austerlane enesestmõistetavalt on osa Euroopa rakkerühmadest solidaarsus, aga samas, daamad ja härrad, eh, on minu meelest eh, siiski sattunud selles ohtlikus olukorras Euroopa alusalaks ja sellepärast eh, peab ka see liitumiskohustus olema selline mis ei tooks tagaukse kaudu sisse kohustust liituda ka sõjaliste struktuuridega isegi kui tegemist on natoga. suur tänu kolleeg obermeier järgmisena saab sõna kolleeg papadakis. kommunistlikku kommat Seladas katadikaasi Kreeka kommunistlik partei mõidab hukka ühisresolutsiooni ja mis näeb ette püsiva operatiivpeakorteri loomist vastavalt artiklile nelikümmend kaks. uue peakorteri loomine ja äh, vastastikuse kaitseklausli aktiveerimine on Kreeka arvates äh, äh, Süüria vastane rünnak ohvriks on inimesed, see, see suurendaks Euroopa Liidu rolli, eesmärgiks on luua Euroopa Liidu armee, koos NATO-ga valatakse rahva verd selleks, et Katari torujuhe läheks läbi äh, Süüria, mis oleks Ameerika Ühendriikide eesmärk, või Vene torujuhe läbi Iraani ja see oleks äh, olles solidaarsed äh, Ameerika Ühendriikidega, tahab Euroopa Liit äh, ja NATO tegutseda ja see ei ole veenev. Kreeka inimesed peaksid äh, imperialistlike sõdade vastu võitlema ja me nõuame, et Kreeka nendes sõdades kuidagi ei osaleks, maailm kuulub rahvale ja nemad peaksid seda rikkust, mis seal on, ka ära kasutama, aitäh. suur tänu, härra Papadakis, härra Prokk, palun kaks minutit, härra juhataja austatud proua asepresident, kallid kolleegid, minu meelest äh, oli tõesti tegemist äh, solidaarsusaktiga, kui äh, vastati Prantsusmaa soovile, et rakendate artiklit nelikümmend kaks lõiget seitset ja minu meelest see on ka täiesti õige artikkel, ei oleks olnud õige viidata NATO lepingule, sellepärast et tegemist siis oleks olnud läänemaailma konfrontatsiooniga islamimaailmale ja öö, artikkel kakssada kakskümmend kaks puudutab äh, terrorit Euroopa Liidu sees, aga sõda käib Euroopa Liidust väljaspool. ja loomulikult on küsimus selles, et kuidas peaks välja nägema liikmesriikide vaheline koostöö. tegemist ei ole Euroopa Liidu operatsiooniga, see on selge, aga me peame enda käest küsima, et äh, kui me võiksime teenust pakkuda, Äh, teenusepakkujad, äh, mida seostatakse siis mõistlikult, äh, sakslased on vaatlejad, taanlased saadavad oma mm, lennukid, siis on küsimus muidugi selles, et kuidas koostööd tehakse ja oleks mõistlik, et meil oleksid peakorterid, et me teeksime paneksime paika koostööstruktuurid, et me oleksime ette valmistanud ennast, siis me saaksime kiiremini tegutseda äh, Äh, maandada riske, mis seal asuvad meie sõdurite kohal ja saaksime kiiremini sõjad lõpetada. tegemist on praegu sõjaga Lähis-Idas, mis on ohtlik meie kõigi jaoks, me teame ju seda, äh, Lähis-Ida kriis on otseselt seotud rahvusvahelise terrorismiga ja sellel on täiesti uus äh, dimensioon, tegemist ei ole enam klassikalise sõjategevusega riikide vahel, me räägime sõjast territooriumide üle ja samas on siit äh, ka meie territooriumitel neid, kes seda sõda juhivad teistes piirkondades. ja ma arvan, et äh, seega oli see valik täiesti õige ja kõrge esindaja, ma arvan, et äh, alalised struktuurid on oluline küsimus, peakorterite küsimus on väga oluline. ja öö, me ei peaks rohkem rääkima nendest täpsematest pädevustest, vaid teenuse pakkumisest. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Koomes a cláusula de defesa mútua invocada pela frança depois dos últimos atentados terroristas. suur tänu prantsusmaa on taotlenud artikkel lõige rakendamist ja see oli meie jaoks tegelikult suureks väljakutseks. nüüd me peame hakkama siis rääkima sellest milline see koostöö tegelikult välja näeb. me peame tegema koostööd äh, selleks et daeshi vastu võidelda Kurdistanis näiteks on täiesti selge see, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole suutnud äh, koostööd teha, ei ole suutnud toetada peshmergasid. täna on väga oluline, et äh, meil oleks paigas äh, strateegiline suund ja selle suuna jaoks on meil vaja väga konkreetseid vahendeid selleks, et oleks võimalik käivitada seda vastastikuse kaitse klauslit, et kaitsta Euroopa Liidu strateegilisi huve maailmas, mis peab olema ju õigusriigil põhinev maailm. aga kui meie valitsused ei äh, jäta neid suveräänsuse nõudeid, siis me ei jõua mitte kuhugi, me peame edendama edasi ühtse kaitsepoliitikat, see on väga oluline terrorivastases võitluses tänases Euroopas, aitäh. Eh, eh, suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Fotiga. aitäh, paljud inimesed olid üllatunud, nende seas ka juristid pärast äh, terrorirünnakuid kasutas äh, Prantsusmaa artiklit nelikümmend kaks murd seitse, mitte aga artiklit kaks kaks kaks. see oligi üllatuseks. Prantsusmaa tahtis kahepoolseid läbirääkimisi liikmesriikidega ja nõukogu ühehäälselt toetas Prantsusmaad siin. antud debatist siin näeme me juba, et äh, selle olukorraga on probleeme ja meil on vaja ka nõukogu ühtset otsust. aitäh selle väga täpse panuse eest. järgmiseks härra Vautmans. suur aitäh, äh, härra juhataja, proua asepresident, see on esimene kord, kui artiklit nelikümmend kaks murd seitse on kasutatud ja see on tegelikult äh, ka unikaalne, et kakskümmend seitse liikmesriiki selle ühehäälselt vastu võtsid. Euroop-, võib-olla oleks pidanud Euroopa Liit ise kasutama artiklit nelikümmend kaks seitse, nii et meil oleks olnud tõeline Euroopa reaktsioon. võib-olla järgmine kord äh, lubatakse Euroopa Komisjonile ehk niimoodi tegutseda. teiseks, äh, proua Mogherini, ma arvan, et tegemist on katalüsaatoriga. pärast neid äh, sündmusi ehk me suudame lõpuks edasi liikuda selleks, et meil oleks tõeline Euroopa kaitsepoliitika ja kaitsejõud. nii et väga konkreetselt, mida teete teie selleks, et ära kasutada seda hoogu, et leida mingi tõeline Euroopa kaitsepoliitika, aitäh? E, proua Sakorafa, palun üks minut. kallid kolleegid, esimest korda on äh, nüüd rakendatud vastastikuse kaitse klauslit ja öeldakse, et Euroopa äh, Liidu väärtused, Euroopa äh, Liidu kodanikud on rünnakul ja meil on vaja solidaarsust kõigilt kõigile, püsivat ja lahket solidaarsust, sest et et äh, inimväärtustel ei ole riiklikku identiteeti. kes on vaenlased? Äh, äh, oht on selles, et nähakse vaenlasi kõigis teistes. see, kuidas me, meie siin näeme inimõigusi, see seab asjad ohtu, kes ja millal ja kuidas ründas kõiki neid inimesi nendes riikides, kes andis relvad džihadistidele kui keegi arvab, et äh, selline sõjaline abi äh, muudab olukorda, siis kallid kolleegid, meil on vaja poliitika muutust, äh, poliitik-, muutust, mis ei kasuta enam selliste sekkumiste ja blokaadide küsimust, vaid kasutab mittesõjalisi meetmeid selleks, et vähendada vaesust, et tekitada sotsiaalset ja majanduskasvu ja sümmeetrilist koostööd, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna kolleeg Rivasi suur tänu, härra president. nüüd äh, pärast äh, seda, kui äh, kõik kaunid sõnad olid öelnud rünnaku, öeldud rünnakute järgselt, siis nüüd tekib küsimus, kas me soov, suudame tegelikult jätkusuutlikult võidelda terrorismi vastu. vastastikuse kaitse klausel, sealhulgas artikkel nelikümmend kaks punkt seitse Euroopa Liidu lepingus äh, seda on nüüd kasutatud täiesti erakordselt ning põhimõtteliselt seab see ohtu tõelise Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika väljatöötamise, mille poolt oleme palju mei-, palju, paljud meist hoolimata fraktsioonist. terroristid, kes ründasid Prantsusmaad, olid pärit meie endi kodumaalt ja me peame tõesti võitlema selle eest, et inimesed suudaksid sõbralikult koos edasi elada me ei ole aga siin Euroopa Parlamendis osa nendest otsustest ega ka proua Mogherini. see klausel on lihtsalt näide sellest, kuidas Euroopa Liidu projektis liigume me tagurpidi, kus soodustatakse pigem kahepoolseid suhteid kui Euroopa Liidu tasandit nii et jah, meie Prantsusmaana oleme panustanud Euroopa Liidu projekti ja me täiesti vaatame seda hämminguga siin, aitäh. suur aitäh ja palun, sõna on proua Eljo-Mariil. suur tänu, härra president. mina tahaksin Prantsuse rahva nimel kõigepealt tänada kõiki neid riike, kes on toetanud klausli kasutuselevõttu. ma tahaksin neid tänada konkreetselt selle eest, mida mõned on teinud, kuid ka üldisemalt selle eest, et nad saatsid välja väga selge sõnumi solidaarsuse kohta. samal ajal proua kõrge esindaja, jah, on tõsi, et on mitmeid küsimusi klausli ellurakendamise kohta ja tekib ka küsimus, mida me suudame üldse teha selleks, et ennast kaitsta. kõik riigid, kallid kolleegid, kõik riigid on terrorismi ohus ja mõnedes riikides on terroristlikke rünnakuid juba korraldatud ja mõnedes riikides juhtub see paraku kindlasti tulevikus. kaitseministrina töötasin ma palju nii NATO kontekstis kui ka väljaspool seda, NATO ei ole see organisatsioon, kes suudab reageerida sellistes olukordades, meil on vaja oma kodanike toetust äh, meil on vaja kaitsta oma kodanikke ning äh, praegusel hetkel ükski riik oma kodanike kaitsmisega üksi hakkama ei saa. ja siin me ei räägi mitte suveräänsuse rikkumisest. nii et jah, proua kõrge esindaja, tõepoolest meil on vaja, et ähm, Euroopa kaitsepoliitikas liiguksime me edasi. Te olete öelnud juba välja, mida teie sellest arvate, nüüd on vaja edasi liikuda, nüüd on vaja selget ajagraafikut, rakendusgraafikut mis saab ähm, Euroopa Liidu äh, püsivast staabist näiteks, nii et nii äh, kaua, kui meil seda püsivat staapi olemas ei ole, siis äh, ei ole me mitte midagi saavutanud. jah, tõepoolest ühinenud mitmekesisuses, seda küll, see tähendab, et meil on vaja soodustada struktuurset püsivat koostööd ja jällegi, see on ka selline konkreetne pragmaatiline lahendus, nii et ootan teilt vastust, proua kõrge esindaja. suur aitäh! ja sõna on palun härra Barniol. suur tänu, härra president, proua kõrge esindaja, kallid kolleegid! pärast kolmeteistkümnenda novembri rünnakuid eelmisel aastal viitas president Hollande artiklile nelikümmend kaks seitse, seda kuueteistkümnendal novembril Prantsuse parlamendi ees, reageerides barbaarsusele, kohutavatele kuritegudele, mis pandi toime meie endi territooriumil, oli Euroopa Liit ainsaks võimalikuks vastuseks. nüüd me näeme, et seda solidaarsust sümboliseerib just nimelt Euroopa Liidu lepingu artikli nelikümmend kaks lõige seitse. jah, Prantsusmaal on vaja Euroopa Liidu poolset abi, tihtipeale jääb Prantsusmaa üksi, et võidelda nende vastu, kes meid ründavad. paljud liikmesriigid reageerisid kiiresti ja positiivselt artikli kasutuselevõtule ja ma tervitan neid otsuseid nüüd te peate tulema välja uue laiema lähenemisega Euroopa Liidu välis- ja kaitsepoliitikale, eh, seda juba sel aastal ja proua kõrge esindaja, vastastikuse kaitse klausli kasutusele võtmine viitab selgelt sellele, et meil on vaja siin konkreetset operatiivset mõõdet. nimelt esimest korda on liikmesriik eh, seda klauslit soovinud kasutada. nii et eh, nüüd jätkakem selle valguses äh, siis Euroopa kaitsepoliitika väljatöötamist ja nagu mõned kolleegid juba ütlesid, me ei saa enam pead liiva alla peita, meil on selged julgeolekualased väljakutsed, mis on ühised paljudele liikmesriikidele ja sama kehtib ka meie äh, lähinaabrite kohta, Lähis-Ida, äh, Saheli piirkond, ja ka teised piirkonnad, me peaksime reageerima meie ühtse kaitsepoliitikaga, see ei saa olla killustatud, vaid tõeline Euroopa kaitsepoliitika suudab vastata nendele väljakutsetele, vaid Euroopa Liidu tasandil on meil võimalik siin reageerida, Prantsusmaa ei suuda üksi vastutada Euroopa Liidu julgeoleku eest. nii et ärgem siis kartkem öelda neile, kes alati tahavad vähem Euroopat, et just nimelt äh, läbi laiema Euroopa Liidu suudame me võidelda terrorismi vastu siin käimasolevas sõjas. nii et sellised on meie poliitilised ülesanded, vaid nii on meil võimalik Euroopa liidule taastada see maine, mis on kannatada saanud kriisiaastate jooksul. nii et äh, proua kõrge esindaja, suur aitäh teile, tegemist on väga olulise aruteluga. me peame tegema koostööd siin Euroopa Parlamendis teiega ja samuti ülemkoguga ning suutma leida vastused, mida ootavad mitte ainult prantslased, vaid ka kõik ülejäänud viissada miljonit eurooplast. suur aitäh teile! suur tänu teile, härra Barnio. järgmisena saab sõna kolleeg Bernt Luke. härra juhataja, daamid ja härrad, on täiesti selge, et Prantsusmaa on ära teeninud aktiivse toetuse, abi ja solidaarsuse kõikide liikmesriikide poolt terroriohu kontekstis, mis on suunatud äh, Prantsusmaa ja teiste liikmesriikide peale, aga see, et suured fraktsioonid siin kojas, sotsiaaldemokraadid ja kristlikud demokraadid, näevad äh, sellest võimalust Euroopa Kaitseliidu loomiseks mis oleks nagu eesammu, eessammuks Euroopa armee loomisele, ei ole õige ei ole ju nii, et sellepärast, et Prantsusmaal oli terrorirünnak, on meil vaja Euroopa sõjavägi. daamid ja härrad, on lihtsalt niimoodi, et meil on NATO äh, puhul ju tegemist täiesti toimiva kaitse ja sõjalise süsteemiga ja see, selle läbi me peaksimegi tegutsema. liikmesriigid on ju näidanud äh, seda, et nad toetavad äh, Prantsusmaad ja on nende palvele vastanud ja rohkemat polegi vaja. suur tänu teile! suur tänu, härra Luke. järgmisena saab sõna Urban Crespo, palun, teil on sõna. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, Pariisi rünnakute eesmärgiks oli terroriseerida rahvast, tekitada hirmu ja vihkamist inimeste vahel, nii et kui nüüd meie reaktsioon barbaarsusele on see, et me vähendame omaenda vabadust, rikume omaenda õigusi, siis on terrorism võitnud. probleem seisneb selles, et Francois Hollande ja Euroopa Liit lähtuvad Bushi administratsiooni militaristlikust lähenemisest, kui ta kuulutas välja ülemaailmse terrorismivastase sõja nii et äh, õppigem ikkagi sellest kõigest, õppigem sellest, mis toimus Iraagis neliteist aastat äh, hiljem ei ole Iraagis suudetud pommitamisega mitte midagi muud põhjustada kui rohkem pommitamist. nii et artikkel nelikümmend kaks punkt seitse teeb Euroopa Liidust äh, sõjalise liidu, see, me peame ka võitlema fanaatikute vastu, barbaarsuse vastu, fašistide vastu ja seda kõike suurema demokraatiaga. ja mitte me ei hakka siin kauplema õiguste ja julgeolekuga, aitäh. suur tänu teile, järgmisena saab sõna Milan Mon. suur tänu, härra president suur aitäh teile, proua Mogherini, teie selgituste eest, mis puudutab artikli nelikümmend kaks seitse rakendamist Euroopa Liidu institutsioonide valguses. nüüd rünnakud, mis on viinud selle klausli kasutuselevõtuni, tegelikult olid rünnakud kõikide eurooplaste vastu ja äh, ma hindan seda, et siin on Euroopa Liidu kaitseministrid paar päeva hiljem, kui nad kohtusid pärast rünnakuid, olnud ikkagi üksmeelsed me peame tegema koostööd nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidust väljaspool ja sealhulgas ka Araabia riikidega, see on siin väga oluline, me peame võitlema islamiriigi vastu, kuid ühtlasi leidma lahenduse ka Süüria konfliktile. rahvusvaheliselt on siin tehtud ära Süürias juba väga suur töö, kuid sõjaline vastus kindlasti ei ole piisav ja nüüd, mis saab siis Saudi Araabia ja Iraani vahelistest ähm, hiljutistest pingetest, see on veel eraldi küsimus, nii et jah, me peame loomulikult võitlema terrorismi vastu Iraak, Sahel, Aafrika sarv ja nii edasi, teised ja teisedki piirkonnad. terrorism leiab äh, kohti, kus äh, ta saab areneda ja seega paneb ohtu meie enda äh, julgeoleku siin Euroopa Liidus ja lõpetuseks rünnakud Euroopa Liidu territooriumil ning ähm, naaberriikides ähm, kasvavad pinged näitavad, et meil on vaja süvendada Euroopa kaitsepoliitilist mõõdet ning kasutada kõiki neid erinevaid mehhanisme, mis Lissaboni lepingus sees on. tänan. suur tänu, järgmisena kolleeg Pikula. suur tänu, härra juhataja. pärast eh, kolmeteistkümnenda novembri rünnakuid äh, Pariisis äh, käivitas Prantsuse kaitseminister artikkel neljakümne kahe lõike seitse Euroopa Liidu ajaloos esimest korda, ta palus liikmesriikide abi Prantsusmaa territooriumil äh, toimuvate rünnakute osas. tõlgendatakse see üsna tihti valesti, seda artiklit, ja võrreldakse seda NATO aluslepingu artikliga viis. selle artikli kohaselt on NATO liikmesriikidel kohustus aidata NATO liikmesriike, kui Nad on hädas, Euroopa Liit ei saa ka äh, liikmesriikidena keelduda abi andmisest, sest see ei oleks solidaarne, on selge, et äh, Prantsusmaad saab aidata ka muud moodi, mitte ainult militaarselt aga samas äh, tekitab selline olukord väga palju väga täpseid küsimusi, mis puudutavad sisejulgeolekut Euroopa Liidus, see läheb kaugemale äh, rahvusriikide kaitsest. parim äh, reaktsioon oleks siin see, et anname endast kõik selleks, et ühtne kaitse- ja julgeolekupoliitika ei oleks Euroopa integratsiooniprotsessi kõige nõrgem lüli. esimesed ettepanekud tulid juba konkreetselt aastal kaks tuhat neliteist, kui me sa-, kuulsime, et on vaja suuremat sünergiat selleks, et kokku hoida kakskümmend üks kuni kuuskümmend miljardit eurot, aga ühtse kaitse- ja julgeolekupoliitika rakendamine tekitab rohkem küsimusi, kui annab vastuseid. ja seega see küsimus, mis puudutab äh, selle poliitika ühtsust, võiks olla alguseks meie kõigi jaoks. suur tänu, järgmisena sõna kolleeg Barekov, palun. suur tänu äh,, härra juhataja, proua Mogherini, terror on kohale jõudnud mitte keegi ei saa tema liikumist takistada. aga mitte sellepärast, et meil ei ole Euroopa sõjaväge. keegi peab piire kaitsma Euroopas, sest et ohtu on sattunud rahu. Daeshi eh, tegevus on Euroopa Liidu liikmesriikide vastu suunatud. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad pidama sõda mis eeldab aga suuri rahalisi vahendeid. minu koduriik on Euroopa Liidu välispiiriks ja ühtlasi samas Euroopa kõige vaesem riik. Äh, samas meil peaksid olema vahendeid, mis oleksid meie ülesande kõrgusel. minu koduriik on äh, praegu Venemaa vastase võitluse ja Türgi vastase tegevuse tandrilavaks ja Euroopa peab andma meile vahendid selleks, et me saaksime oma ülesannet täita. suur tänu, suur tänu, Sandra Kalniete, palun järgmisena. härra juhataja, austatud proua kõrge esindaja, asepresident, meie arutelu tuletab täna selgelt meelde, et kuus aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist ei ole meil jätkuvalt mitte ühtegi rakendusmeedet ühtse vastastikuse kaitse klausli kohta ja selle rakendamine on olnud peaasjalikult sümboolne või poliitiline ja mitte praktiline. erinevalt äh, Põhja-Atlandi organisatsiooni artiklist viis ei ole meil siin mitte mingisugust strateegilist plaanimist, planeerimist ega struktuuri ette nähtud selle klausli rakendamise puhul Pariisi terrorirünnakutele järgnenud reaktsioon ja viimased aastad on näidanud seda, et meil tõesti on vaja Euroopa Kaitseliitu, mis hõlmaks endas neid riike, kes tahavad teha tihedamat koostööd kaitseküsimustes ja et äh, me jõuaksime õiguse aluselt edasi alalise ühtse struktuurini. meil on vaja ka alalist äh, tsiviilmilitaarset äh, peakorterit Euroopas, mis vastutaks kollektiivse kaitse eest ja teeks seda koostöös NATO-ga NATO ja Euroopa Liidu lähem koostöö on äh, meie riikide, ühiskondade ja infrastruktuuride kaitsmisel tulevikus vältimatult oluline. me ei pea siin hakkama jalgratast uuesti leiutama, vaid üheskoos äh, valmistuma võimalike rünnakute vastu, olgu tegemist äh, traditsiooniliste sõjaliste rünnakutega või uut tüüpi ohtudega. suur tänu! suur tänu, proua Kalniete, järgmisena saab sõna kolleeg Niina Gill. suur tänu, härra juhataja, kõrge esindaja, nagu te teate, esimest korda rakendati seda vastastikuse kaitseklauslit ja see, kuidas me sellega ümber käime, annab pretsedendi. me peame suunama pilgud tulevikku ja paneme paika konkreetsed suunised, mis aitaksid meil tulevikus kiiresti ja tõhusalt reageerida. aga olgu see ka võimaluseks kaitse- ja luurealase koostöö süvendamiseks. on väga raske maksumaksjale selgitada, et Euroopa Liidud, äh, liikmesriigid öö, äh, kulutavad kaitseks äh, kokku rohkem kui ükskõik teine meie partner, aga me ei suuda sõjaliselt koostööd teha ja seega me ei ole tõhusad. kuidas me selgitame seda, et terroristid jäävad meil märkamata, sellepärast et me ei suuda infot jagada omavahel, mis elusid päästaks, kuidas me võiksime panna piiri tulirelvade levikule turgudel, kui me ei eh, saa kontrolli alla piirialast tegevust, mis on oluline meie majandusele. Euroopa Liidu koostöö on vastuseks, see ei tähenda seda, et võetakse ära suveräänsus valitsustelt, ei tähenda ka seda, et astutakse Eh, eemale NATO-st. väga selgelt on artiklis nelikümmend kaks lõige seitse öeldud, et me peame toodama klustreid, eh, lähenema asjale intelligentselt, ühised eh, uuringud, hankeprotsessid, turgude integreerimine. ma kutsun üles nõukogu, et kaitsekoostöö kujuneks prioriteediks. suur tänu. härra Plenkovitš, palun aitäh, härra Sarvetski, kõrge esindaja proua Mogherini, pärast brutaalseid terrorirünnakuid Pariisis otsustas Prantsusmaa äh, käivitada vastastikuse kaitse klausli. ja seega ka kasutada ära liikmesriikide ettevalmistust neid äh, sätteid rakendada mina nägin seda kui viisi rõhutada liikmesriikide panust. ja me nägime ka seda, kuivõrd valmis on liikmesriigid Prantsusmaad aitama. samas võtab ära Prantsusmaalt ka öö, koorma teiste sõjaliste operatsioonide puhul maailmas ja nüüd me näeme, kuidas meil on võimalik äh, tugevdada jätkuva koostöömehhanisme, mis kaasaksid ka Euroopa Liidu institutsioone ja laiemas kontekstiks on äh, see teiepoolne pingutus välja töötada üleüldine Euroopa julgeoleku kaitsepoliitika strateegia, et me peame nägema, kuidas me hakkame rakendama artiklit nelikümmend kaks seitse, võttes arvesse ka artiklit kakssada kakskümmend kaks ja ÜRO hartat, kuidas panna see Euroopa Liidu konteksti? ja seega ka kaitse tegevuskava ja valge raamat on äh, Hollandi eesistumise kuue kuu üheks prioriteediks. Äh, aitäh, härra Saala, palun kolleegid, meie resolutsioon täiesti õigesti nõuab võrdseid julgeolekugarantiisid kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. ja täiesti õigesti äh, küsib ta ka Euroopa Liidule kohta ÜRO Julgeolekunõukogus, aga need mõlem-, mõlemad need nõudmised ja Prantsusmaa taotlus, neda, nendega ei saa tegeleda kahepoolselt. mõlemad äh, need äh, nõudmised, julgeolekugarantiid kodanikele ja koht Euroopa Liidule ÜRO Julgeolekunõukogus, äh, neid nõudmisi saab täita ainult siis, kui meil on olemas Euroopa peakorter ja ühine Euroopa armee, mis oleks küll väike operatsioon, aga samas kogu Euroopa Liidu kui terviku käsutuses. ja sellest ei piisa, meil on vaja ka Euroopa julgeoleku- ja luureteenistust, äh, ilma nende kahe üksuseta ühisjuhtimine ja Euroopa luureteenistus, mõlemad, neid täi-, ei suudeta täita neid ülesandeid, mida Lissaboni leping nõuab. Äh, aitäh, Tunne Kelam, palun. suur aitäh, härra juhataja, proua Mogherini islamiterroristide poolt äh, tekitatav väljakutse on jagatud koorem kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kodanikele, seetõttu on vaja ka solidaarsust ja vastastikku abi anda. Pariisi rünnakud ja see, et Prantsusmaa käivitas selle nelikümmend kaks seitse, siis see on nagu äh, ülesäratav kõne, selle katalüsaator selleks, et äh, saavutada palju paremini koordineeritud julgeoleku kaitsepoliitikat. eesmärgiks on nüüd leida ja ära kasutada kogu julgeolekupotentsiaal, mis meie aluslepingutes on. fakt on see, et see potentsiaal on praegu endiselt äh, veel pigem selline teoreetiline. küsimus on ka, et kas artikkel kaks, kaks, kaks, kas seda peaks kasutama paralleelselt artikliga nelikümmend kaks seitse, sest et see võimaldaks kõik äh, vastavad Euroopa Liidu vahendid anda ohvri käsutusse. on kiireloomuline vajadus tugevdada Euroopa Liidu koostööd NATO-ga, et eh, nende vastavad julgeoleku kaitsekorraldused oleksid teineteisele vastavad. Eh, eriti kui on toimunud relvastatud rünnak liikmesriigi territooriumil. ja viimaseks järeldus selleks, et kasutada tõhusalt Euroopa Liidu olemasolevaid võimekusi, peab, on vaja Euroopa Liidul püsivat tsiviilsõjalist peakorterit nii strateegilisel kui operatiivtasandil, on vaja keskust, mis äh, tegeleb ka jätkukavandamisega, aitäh. E, aitäh, härra Preda, palun terroristlikud rünnakud äh, Prantsusmaal ei puudutanud mitte ainult prantslasi, vaid kõiki eurooplasi ning ainuke võimalus tõhusalt võidelda terrorismi vastu nõuab meilt Euroopa Liidu poolset lahendust. vastastikuse kaitse klausel kujutab endast esimest sammu sellel teel, tegemist on põhimõttelise tähtsusega klausliga meie solidaarses süsteemis, solidaarsuse kohustus äh, tähendab ka äh, suurt poliitilist sammu praeguses kriisi kontekstis. mitmed riigid reageerisid positiivselt Prantsusmaa üleskutsele ning ma tervitan nende tegevust. liikmesriikide suhtumine on loomulikult väga erinev, lubadustele peavad järgnema konkreetsed sammud isegi kui ei saa piirata liikmesriikide tegevust, siis äh, ikkagi, kui kõik need tegevused nüüd kokku panna, siis on see ju päris suur asi, vastastikuse kaitse klausel on võimaluseks tugevdada meie julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. me peame selle võimaluse ära kasutama selleks, et töötada välja konkreetne julgeolekustrateegia, me peame koondama oma jõud, see ei ole enam mitte võimalus, vaid see on absoluutne vajadus. me ei saa enam lubada seda, et igaüks tegutseb isepäi. prioriteedid on nüüd ja edaspidi ühised, võidelda islamiriigi vastu, lõpetada sõda Süürias ning stabiliseerida Liibüa, aitäh. mulțumesc aitäh härra kovatšek palun! proua mogherini euroopa liidu kodanikud ootavad meilt kiireid ja tõhusaid lahendusi sest et oht on jõudnud juba euroopasse. koos hiina venemaa ameerika ühendriikide ning araabia riikidega Viini rahuprotsessi raames peame me tagama rahu ka Süürias ja Iraagis, seda ka selleks, et põgenikud, kes viibivad hetkel Euroopa Liidu territooriumil, saaksid oma kodudesse tagasi pöörduda. artikkel nelikümmend kaks lõige seitse on katalüsaatoriks äh, selleks, et me töötaksime välja tõelise Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitika, sinna alla käib ka Euroopa Liidu sõjavägi ning, või kaitsevägi ja ühtlasi ka Euroopa Liidu ühine luureagentuur. nii et me peame tegema sõjalist koostööd, operatiivkoostööd ja äh, kriisiolukordades peab olema meil võimalik neid äh, jõude kasutada meil peab olema püsiv koostöömehhanism NATO-ga, NATO-ga selleks, et me ei dubleeriks tegevusi. me peame võitlema terrorismi vastu, tegelema rändeküsimusega, radikaliseerumisega, need on teemad, milles tuleb teha otsused Brüsselis ja kindlasti peab otsustega kaasnema ka selge finantsiline pool. suur aitäh ja nüüd lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt on sõna proua Toomašitsil. aitäh. usun, et iga mõistlik inimene näeb, et sellist terrorirünnakut äh, ei saa lahendada ükski liikmesriik üksinda, meil on vaja ühtset koordineeritud lähenemist. Prantsusmaa vajab meie abi ja me peame seda ka andma. mitte sellepärast, et me peame seda tegema vastavalt artiklile nelikümmend kaks seitse vaid sellepärast, et äh, niimoodi tegutseda on õige ja see on meie kõigi huvides. aga ma ei ole kindel, kas äh, selle vastastikuse kaitse klausli käivitamine on kõige parem viis tegutseda, sest et see tähendab seda, et me tunnistame, et Prantsusmaa on langenud äh, ervastatud agressiooni ohvriks ja seda, sellist asja saab teha ainult teine riik. kui me sellise klausli käivitame, siis see tähendab, et me praktiliselt anname Daeshile riigi staatuse ja see on vastuolus meie senise lähenemisega. hoolimata sellest, et terroristid on üritanud eh, riigi staatust saada, peaks Islamiriiki siiski käsitlema kui terroristlikku organisatsiooni ja seetõttu leian ma, et selle artikli käivitamine ei ole Euroopa Liidu huvides, aga see ei tähenda, et me ei peaks andma vajalikku abi Prantsusmaale vabatahtlikult, aitäh proua Aridolfi, palun. suur aitäh ja komplimenteerin, komplimendid teie suurepärase itaalia keelele. Prantsuse valitsuse katse käivitada vastastikuse äh, kaitseklauslit äh, inimesed kindlasti mõistsid seda, aga minu arvates oli tegemist äh, raisatud võimalusega, mis puudutab äh, õigluslikke tagajärgi, sest et äh, siin katab artikkel kakssada kakskümmend kaks tegelikult selliseid juhtumeid, kus liikmesriik on langenud terrorirünnaku ohvriks ja ma arvan, et see oleks olnud kohasem artikkel, mida kasutada. me räägime siin relvastatud rünnakust muidugi, muidugi, aga minu arvates oleks see olnud kohasem artikkel. inimesed on nüüd üritanud äh, saavutada valitsuste vahelist lähenemist, äh, eelistanud seda ühenduse lähenemisele. rida liikmesriike, neil paluti abi anda ja nad seda ka tegid, aga meil ei olnud võimalik äh, saavutada ühtset ja koordineeritud lähenemist. aitäh minu arvates sellise raisatud võimaluse uh Marias Notis, palun. aitäh, see artikkel nelikümmend kaks seitse vastastikuse kaitseklausel ja artikkel kaks kaks kaks Need ütlevad, et kui liikmesriigis on toimunud terrorirünnak, siis see Äh, siis antakse abi selle riigi territooriumil. Äh, seda klauslit ei saa kasutada äh, liikmesriikide julgeoleku tagamiseks. nii et see, et Prantsusmaa palus toetust sõjategevusele Aafrikas, sellel ei ole õiguslikku alust. sellised sõjalised missioonid on parimal juhul niisugused õnne otsimise missioonid ja nad ei võitle terrorismiga. nagu me oleme näinud Süüria kriisi puhul ka juba aastal kaks tuhat üksteist sõltumatu mõttekoja uuring näitas, et lisaks Daeshile eh, suur osa Süüria opositsioonist, keda Prantsusmaa toetas, koosneb eh, islamiäärmuslaste rühmitustest ja see näitab ka seda, mis on nende organisatsioonide kvaliteet. selline asi on Euroopa valitsuste puhul kahe silma vahele jäetud. liikmesriigid ei peaks sekkuma imperialistlikesse sõdadesse, aitäh. suur tänu härra Epideios, palun. suur tänu, artikkel nelikümmend kaks lõige seitse Euroopa Liidu aluslepingus ehk teisisõnu vastastikuse kaitse klausel kohustab liikmesriike väga kõrgel tasandil, see kohustab liikmesriike kaits-, toetama teist liikmesriiki, kes on sattunud rünnaku alla, kelle territoorium on sattunud rünnaku alla või keda ähvardab tulevikus sõjaline rünnak. see on äh, väga hea otsus ja see näitab seda, et Euroopa Liit on otsusekindel ja tahab üles näidata solidaarsust liikmesriikidega. aga kuidas me sellesse kõigesse saaksime uskuda? aastaid nimelt, teate te väga hästi on Türgi ohustanud Kreekat, tegemist on Euroopa Liidu liikmesriigiga, sõja ähvardab kuulutada, kui eh, Kreeka oma õiguseid kasutab ja nad ei tunnusta teist Euroopa Liidu liikmesriiki Küprost ja mis on olnud Euroopa Liidu seisukoht selles küsimuses, kas on Türgilt nõutud seda, et selline käitumine lõpeks? väga lihtne asi aga Euroopa Liit ei olnud otsusekindel, kuidas me eeldame siis, et ta on otsusekindel nüüd, kui olukord on veelgi keerulisem ja, ja nõutakse sõjalist sekkumist? suur tänu. proua Mogherini saab järgmisena sõna, palun. suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin kõigepealt öelda, et me olime täiesti selgelt silmitsi ohuga, mida ilmselt ei eh, tunnetatud kuus aastat tagasi, nii nagu me tunnetame seda praegu. ja see ei osatud ette näha, kui Lissaboni leping kirjutati. jah, sisemised ohud, ärgem unustagem, et äh, terroristid olid selles konkreetse, sellel konkreetsel juhul Euroopa Liidu kodakondsed, aga väga selge välissuhetega, sest et olid väga selged tõendid ähm, välismaaga, koolitused, laagrid, toetusvahendid, mis olid selgelt äh, seotud sellega, mis toimub Süürias ja, ja Daeshiga ja on täiesti selge see, et sise- ja välisjulgeoleku piir oli kuus aastat tagasi palju paremini eh, näha kui praegu. ja seega on selle ohu iseloom ja ma vastaksin ka nendele, neid oli küll ainult käputäis, kes viitasid vajadusele oma piire defineerida. tuletaksin teile meelde, et Pariisi rünnakud kahjuks viidi läbi inimeste poolt, kellel olid eh, taskus Euroopa Liidu passid nii et me ei räägi siin sugugi mitte ainult meie ter-, territooriumi kaitset väljaspoolt tuleva ohu eest, vaid meie ees on palju keerulisem küsimus, kuidas me tagame, et meie kodaniku, kodanike elu on turvatud sise- ja välisohtude ees. ja sellepärast ongi tuua vaja sisse erimeetmed ja ma loodan, et globaalne strateegia, mille kallal me praegu tegutseme, aitab meil äh, uuesti defineerida ka meie ühtse suuna, et kuidas tagada ähm, kodanike julgeolek äh, rasketel aegadel. uued teistsugused ajad on meie ees, aga nüüd tahaksin vastata mõnedele konkreetsetele küsimustele. kõigepealt artikkel nelikümmend kaks lõige seitse kasutamine artikkel kakssada kakskümmend kaks asemel. kõigepealt loomulikult äh, liikmesriigid äh, langetavad ise poliitilise otsuse, millise artikli najal nad oma samme astuvad abi taotlemisel. aga ma tahaksin äh, võrrelda kahte artiklit omavahel, mis praegu on jutuks. artikkel kak-, nelikümmend kaks lõige seitse puudutab äh, sõjalist rünnak, äh, vabandust, relvastatud rünnakut või äh, tõlgendus on erinevad erinevates keeleversioonides. artiklis kakssada kakskümmend kaks räägitakse terrorirünnakust või loodus- või inimtekkelisest katastroofist. kohustuste poolelt on mõlemal liikmes, on mõlema puhul liikmesriikidel kohustus, mis puudutab nüüd panust siis äh, artikkel nelikümmend kaks lõige seitse näeb ette, et abi tuleb öö, äh, liikmesriikidelt, äh, aga nii nagu paljud ka teist ütlesid, artikkel kakskümmend, kakssada kakskümmend kaks näeb ette ka Euroopa Liidu vahendite mobiliseerimise. mis puudutab nüüd rakendamist ja siin ongi selle arutelu kõige olulisem punkt ilmselt tuleviku jaoks, artikkel nelikümmend kaks lõige seitse jätab rakendusmenetluse avatuks ja ma näen, et need suunised millele te viitasite aastal kaks tuhat kaksteist, jäid koostamata. mina arvan, et täna tõesti me näeme, et juba on võt-, võetud rakendamisele see artikkel. me oleme koondanud kõik oma vahendid, oma teenused, nõustajad selle töö jaoks, aga me oleme seda kõike teinud kuidagi mööda minnes pärast seda otsust, kui, mille võttis Prantsusmaa siis artikkel nelikümmend kaks lõige seitsme kasutamise äh, osas, me tegime seda siis enne seda, kui ähm, äh, kaitseministrite nõukogu selle otsuse langetas, sinna vahele jäi umbes kakskümmend neli tunni, me tegu-, tundi me tegutsesime väga kiiresti ja, äh, ja tegime seda tõesti väga kiiresti. aga ma arvan, et meie õigusteenistuste ja muude struktuuride töö on olnud eeskujulik selles küsimuses koordinatsioon liikmesriikidega läks ka väga hästi. aga veel rakendusest artikkel kakssada kakskümmend kaks vastupidi, näeb aga ette, et Euroopa Liidul on koordineeriv roll, sest et äh, potentsiaalselt on kaasatud Euroopa Liidu instrumendid. kuid ma tahaksin siinkohal öelda veel midagi, mida rõhutasin ka oma sissejuhatuses. isegi kui artikkel nelikümmend kaks lõige seitse sõnastus ei näete, ei näe ette konkreetset rolli Euroopa Liidu jaoks rakendamise mõttes, otsustasime me üheskoos Prantsusmaaga ja koos kõikide liikmesriikidega nõukogu istungi ajal, seitsmeteistkümnendal detsembril vist oli see kuupäev, et kõik Euroopa Liidu äh, vastavad struktuurid ja institutsioonid, sealhulgas ka mina ise, oleksid otseselt seotud kõikide rakendusfaasidega see oli poliitiline valik, mis me langetasime ja see tegelikult peegeldas meie kõikides tahet kasutada seda artiklit Euroopa Liidu rolli tugevdamiseks sellel, selles valdkonnas. üks element on veel, mis võib-olla tundub, et on tehnilist laadi, aga on sellegipärast oluline, Elmar Brokk vist oli see, kes viitas sellele, nimelt äh, artikkel nelikümmend kaks lõige seitse ja artikkel kahesaja kahekümne kahe vahel on üks suur erinevus, koht, kus toimub tegevus. artikkel nelikümmend kaks lõige seitse näeb ette tegutsemist Euroopa Liidu territooriumil toimuvat eh, selleks, et kriisiolukorras eh, toetust anda vabandust, see oli artikkel kakssada kakskümmend kaks, artikkel nelikümmend seitse lõige kaks osas palus äh, Prantsusmaa selgelt abi äh, tegevuseks väljaspool Euroopa Liitu ja see oli kindlasti element, äh, millele nendel kirjadel tundidel mõeldi. jah, oli ka teisi artikleid, mida oleks võinud kasutada lisaks nendele kahele. Te teate väga hästi, et oleks võinud kasutada ka artiklit nelikümmend neli, mida pole ka seni kasutatud see oleks äh, tähendanud seda, et Euroopa Liidu EKJP sõjalist äh, operatsiooni, kui mõned äh, liikmesriigid, seal viidatakse vist soovi omavatele liikmesriikidele, võiksid üheskoos nõukoguga võtta selle otsuse, et nad Euroopa Liidu nimel käivitavad ja juhivad äh, katse julgeolekupoliitika missiooni. minu poliitiline seisukoht on seni olnud ja on ka praegu veel ja ilmselt nõukogu toetaks seda nägemust, on see, et ei oleks praegu sobiv, et Euroopa Liit kui selline käivitaks äh, sõjalise missiooni Daeshi vastu. see on poliitiline valik, äh, tegemist ei ole siin mitte sugugi tehnilise küsimusega ega ka lepingu tõlgendamisega ja ma arvan, et kõik siin kojas on ka nõus ilmselt sellega, et praegu ei ole see mõistlik, olukord äh, võib-olla muutub mingil hetkel, aga praegu ma ei näe, millist rolli peaks siin mängima Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika Süürias ja Iraagis sest et meil on teised võimalused, kuidas Euroopa Liit saaks olla kaasatud. rakendusfaasis artikkel nelikümmend kaks lõike seitsme puhul, puhul siin on Euroopa Liidu institutsioonide roll suurem ja see on poliitiline otsus ja teisalt ja teate seda isegi väga palju, on meil eh, ju ka humanitaar- ja diplo-, diplomaatiline töö käimas rahvusvahelisel tasandil. aga nüüd NATO. siinkohal ma tahan öelda väga selgelt välja midagi, mida te kõik juba teate. Need liikmesriigid, kes on ühtlasi ka NATO liikmesriigid Nende jaoks on Euroopa vastastikune abi täiendav element NATO kollektiivsele kaitsele, see on väga selgelt äh, artiklis nelikümmend kaks lõige seitse ka see, siin on öeldud, et kohustused ja koostöö äh, peab äh, olema kooskõlas NATO tegevusega nende liikmesriikide jaoks, kes on ka NATO liikmesriigid, siin ei ole mingisugust kattuvust mitte midagi, vaid täiendava tegevusega. ja ma tahaksin lisada ka üldisemalt et me oleme esimesel aastal ja, ja nendel kuudel, mis me oleme ametis olnud, mina ise kõrge esindajana ja Jens Stoltenberg, kes on NATO peasekretär, üheskoos tugevdanud omavahelist koostööd ja seda tõesti väga palju ja ma loodan, et see leiab konkreetsema kuju, kui meie strateegia juuniks valmis saab ja NATO valmistab ju praegu ette äh, juuli alguses äh, tippkohtumist, need on kaks paralleelset struktuuri. loomulikult äh, meie teed on täiesti erinevad, aga sellegipoolest räägime meie omavahel ja vahetame mõtteid, eriti nendes valdkondades, kus meie koostöö võib olla kõigile hüvanguks. näiteks nendes valdkondades, kus Euroopa Liidul on väga selge lisandväärtus hübriidohud või küberjulgeolek. nii et koostöövaldkondi, mis, äh, kus koostöö hoogustab, on palju. nüüd see Prantsusmaa otsus äh, käivitada artikkel nelikümmend kaks lõige seitse ja seda ka nõukogu toetab, oli väga selge näide selle kohta, et Euroopa Liit saab ja peabki äh, olema tõhus äh, julgeoleku tagaja kõigepealt liikmesriikide jaoks, teiseks see näitab seda, et solidaarsus on tõesti osa meie Euroopa Liidust, kolmandaks kõik aluslepingu artiklid äh, võivad äh, üks hetk saada rakendatud. meil ei ole vaja mitte mingisuguseid ideoloogilisi või teoreetilisi arutelusid. meil ei oleks ka nende jaoks praegu vara, meie mandri julgeolek äh, on piisav põhjus, miks tegutseda, aga meil ei ole ka neid ideoloogilisi arutelusid vaja. me peame lihtsalt kasutama neid instrumente, mis meil täna juba on käes ja peame looma siis poliitilised tingimused selle töö tegemiseks üheskoos. peame välja tooma Euroopa Liidu lisandväärtuse ka seda kaitse- ja julgeoleku dimensioonis sellest võib kujuneda järjest kallim vahend meie jaoks, kaitsmaks siseriiklikke huve teinekord tõhusamalt, selle asemel, et äh, liikmesriigid üksinda tegutseksid. Euroopa Liidul on selles vallas kindlasti oma lisandväärtus, viitaksin seitsmeteistkümnele missioonile ja operatsioonile, mis juba on käigus üle terve maailma. tegemist on instrumendiga ja vahendiga kõikide liikmesriikide jaoks selleks, et me saaksime tegutseda erinevatel tandritel, kus on selge see, et me üheskoos saavutame enamat kui üksinda, on spetsiifilised äh, mõõtmed, kus Euroopa Liidu vahendid on paremad kui ÜRO või, või teiste missioonid. ja see on asi, millele nõukogu no on ühtselt viidanud, on seda tunnistanud äh, nii äh, detsembri järeldustes aastast kaks tuhat viisteist ja juunis kaks tuhat viis, kaks tuhat kolmteist ja juunis kaks tuhat viisteist ja selgelt on seal näidatud seda, et tuleks rohkem pühendada kaitse- ja julgeolekupoliitikasse ja ma olen täiesti veendunud, et ka selle koja toetusel tehakse ära vajalik poliitiline töö. selleks, et rakendada aluslepingu sätted täies mahus ja edukalt. ja julgeolek, turvalisus, see on meie peamine eesmärk kõikidele kodanikele, aitäh! suur aitäh teile, proua asepresident, seega on